kohta hariduse ja koolituse kaudu ning raportööril on sissejuhatav sõnavõtt neli minutit. aitäh, kolleegid, härra volinik. tahaksin tutvustada teile raportit, mis räägib noorte ettevõtluse edendamisest hariduse ja koolituse kaudu. selle raporti koostamisse on panustatud suur hulk tööd ning selle järeldused on üsna selged haridust, teadmisi ja pädevusi on võimalik õpetada ning sellest tuleb kasu tervele ühiskonnale. algsele raportile esitati kakssada kakskümmend viis muudatusettepanekut, päris palju, ja raport on kõikide fraktsiooni variraportööride vahelise koostöö suurepärane tulemus, aitäh teile! me peame reageerima noorte suurele tööpuudusele, mis ulatub kuni viiekümnele protsendile teatud piirkondas, piirkondades. Euroopa poolt on pidevalt juhitud tähelepanu sellele, et on vaja tegutseda ka noorte tööpuuduse teemal, see on aga meie esimene raport sellel alal. me peame edendama noorte ettevõtlust ning välja tooma ka ettevõtluse sotsiaalse mõõtme raport rõhutab mitte ametliku, mitteformaalse hariduse tähtsust, ka seda tuleb toetada. raport toob selgelt välja ettevõtlusoskused, pädevused ning sellealase koolituse tähtsuse. Euroopa Parlament kinnitab, et algatusvõime ning ettevõtlikkuse ähm, äh, põhimõtted on väga tähtsad elukestva õppe valguses seeläbi saab läbi viia uuendusi, võtta riske. Euroopa Komisjon tunnistab, et tegemist on suure väljakutsega. komisjoni vastav peadirektoraat on tegutsenud väga proaktiivselt ning kehtestanud ka teatud eesmärgid, näiteks me peame toetama noorte ettevõtlusharidust Erasmus pluss programmis järgmise rahastamisperioodi ajal ning sellised teemad peaksid olema kaasatud ka kohustuslikesse õppekavadesse. komisjon peaks välja tulema ka meetmetega pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat algavaks perioodiks. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks peaks äh, komisjon koostama ka raporti parimate tavade kohta selles valdkonnas. tuleb tunnistada, et liikmesriigid ei peaks ainult ootama selle töö tulemust, vaid isegi väl- äh,, edendama noorte ettevõtlust, kuigi praegusel hetkel on tegevus üsna koordineerimatu ja süstematiseerimatu. komisjon on välja toonud teatud meetmed, mis võiksid abiks olla, näiteks öö, toetused idufirmadele, konsultatsioonid ja nii edasi ja nii edasi. selliste tegevuste rahastamiseks saaks abi Euroopa Sotsiaalfondist. Euroopa öö, öö, tööhõive, sotsiaalinnovatsiooni äh, äh, programmi Erasmus pluss saab samuti ära kasutada, programme on veelgi. Euroopa Õpetajate äh, Ühing samuti on soovinud vajalikke meetmeid. seetõttu me palume komisjonilt, et nad toetaks et nad koostaks ka eduaruande meie parlamendi töö lõpuks selle kohta, mida on täpselt saavutatud. suur tänu teile kõigile loodet-, kõigile loodetavasti meie poolt välja pakutud meetmed aitavad olukorra parandamisele kaasa, ettevõtlus toob kasu nii üksikisikutele kui ka ühiskonnale laiemalt. suur tänu, kolleegid, koostöö eest! For... aitäh, nüüd üheks minutiks, härra Venda E, pani przewodnicząca! panie komisarzu! gratuluję pani poseł ojdrovej raportu który porusza. suur tänu raportöörile kes mainis väga olulisi noorte tööpuudusega seotud e, küsimusi. tahan teie tähelepanu juhtida sotsiaalmajanduse toetamisele mis on väga oluline noortele niimoodi me mitte ainult ei edenda majandust, vaid toetame kogu ühiskonna edasiarengut. noored soovivad äh, teha oma tööd äh, kirglikult, aga samas äh, ka sellest ära elada ja koguda omakapitali on oluline, et äh, noortel oleks äh, vastavad äh, koolitus- ja haridusvõimalused, aitäh! suur tänu, üheks minutiks härra Kasta. E aitäh! minu arvates on tegemist väga olulise teemaga, väga tähtis on, et me liiguksime siin ühes suunas. ma leian, et Euroopal on vaja rohkem innovatsiooni, loomingulisust, ettevõtlust ja koolide õppekavad partnerluses äh, ettevõtjatega peaks keskenduma ka sellele, et edendada ettevõtlikkust siinkohal saavad minu arvates õpetajad mängida ka väga olulist rolli. alla kahekümne viie aastaste noorte hulgas viiskümmend protsenti noortest soovivad ise sõltumatuid ettevõtteid rajada selleks aga peame me neile andma vajalikud vahendid ja teadmised. meil seega on vaja tugevat liitu, et meie Euroopa Liidus oleks ettevõtjatel ka helge tulevik. suur tänu, härra Hetman, üks minut. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w zeszłym roku zorganizowałem e, w Lublinie to moje lugupeetud e, daamid ja härrad eelmisel nädalal korraldasin Ljubljanis äh, noortele konverentsi, äh, kus õhutasime noori oma firmasid looma. arutledes sel teemal tuli välja, et põhiline takistus ei seisne mitte selles, et noortel poleks ideid või ettevõtlusvaimu, vaid äh, peamine probleem seisneb selles, et äh, ei saada rahastust või ei teada, kuidas äh, raskustest üle saada meil on vaja teavituskampaaniat selle kohta, kuidas näiteks kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ja on ka teistsuguseid vahendeid, nagu näiteks äriinglite poolne toetus. härra Arnet. suur tänu mõningad väljakutsed, mis siit väl-, siin välja raportis on toodud, on ühised kõikidele Euroopa riikidele, mõningad väljakutsed on aga liikmesriigiti erinevad räägiksin paar sõna Ühendkuningriigi olukorrast. meil tegelikult on päris kvaliteetne haridussüsteem, aga sageli anname me valet haridust, õpetame valesid asju. peaaegu pooled noortest inimesed, inimestest äh, lähevad ülikooli, kuid ülikooliharidust vajavaid töökohti ei ole väga palju. seega meil on vaja edendada ettevõtlikkust, meil on vaja anda selliseid oskusi, sellist koolitust, mis aitavad noori inimesi õiges suunas liikuda. lõige nelikümmend kolm siin raportis soovib, et komisjon tagaks, et mitte miski ei tagaks äh,, ei takistaks inimeste vaba liikumist, aga sageli just see takistabki äh, noortel inimestel tööd saamast, kui äh, vanemad inimesed kuskilt mujalt tulevad nende riiki ja võtavad vabad töökohad ära. suur tänu ja nüüd proua Hannova. president ключовите думи в този доклад според мен са три. Първат... Suur tänu. Selle raporti võtmesõnad, võtmesõnu on kolm. Esiteks, haridus. See on ääretult tähtis juba varajases elufaasis. Põhiharidus peab just edendama kõnealuseid oskusi noorte inimeste puhul. teine võtmesõna on digitaliseerimine. sest see viib jätkusuutlike töökohtadeni, see aitab paremini mõista ka öö, ähm, tööandjate vajadusi ning kolmas võtmesõna on ettevõtted, sest ettevõtted saavad aidata päris palju läbi teadmiste, tehnoloogia sellest võivad noored ettevõtjad õppida. seega, ettevõtlikkus peaks olema lahutamatu osa haridus- ja koolitusprogrammidest kõikides liikmesriikides. suur tänu, vaba mikrofon on nüüd läbi, tervitan äh, volinikku siin kojas, palun, teil on sõna vastuseks. Thank you, madam speaker, honorable members. suur tänu, proua juhataja auväärsed saadikud, kõigepealt tahaksin tunnustada proua Šoidrova tööd raporti kallal, kus on väga konkreetsed ja järjest suuremat tähtsust omavad ettepanekud. mitte esimest korda ei räägi parlament ja komisjon nendest teemadest ning mul on selline tunne, et me oleme jõudnud nüüd nii kaugele, et oleme võimelised saavutama konkreetset edu me ei mõtle enam selle üle, kas ettevõtlikkust võiks koolis õpetada või mitte, kas klassiruum on selleks sobilik koht ei, need küsimused on nüüd aegunud ja me peaksime nüüd keskenduma sellele, kuidas parandada ettevõtlikkuse õpetamist meie öö, haridussüsteemis, kaasa arvatud koolides, ning kuidas saavutada õpilaste kriitiline mass. üks oluline teema, millega raport tegeleb, puudutab seda, et ettevõtlikkus ei ole seotud ainult ettevõtte loomisega, kaugel sellest see on seotud sellega, et haridus ja töö tuleks lähemale tuua üksteisele, see, sellega, et on vaja saavutada vajalikud oskused, aga eelkõige on see seotud väär-, seotud väärtustega. algatusvõime, loomingulisus, meeskonnatöö, vastupidavus, vigadest õppimine, enesekindlus muuhulgas. noorte tööpuudus on endiselt Euroopa Liidus vastuvõetamatult kõrge ning öö, ettevõtlikkuse õpetamine ja edendamine on kindlasti osa selle probleemi lahendamisest. mainiksin samuti ettevõtluse sotsiaalset mõõdet. ettevõtlus ei puuduta ainult väheseid kõrgelt kvalifitseeritud tudengeid. otse vastupidi. see on võimas vahend, millega saab võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu nagu ma juba ütlesin, me ei räägi esimest korda ettevõtlusest siin ning tuleb tunnistada, et saavutatud on viimastel aastatel nii mõndagi. seda peegeldab hästi ka kaheteistkümnenda detsembri kahe tuhande neljanda, neljateistkümnenda aasta nõukogu järeldused ettevõtluse ja hariduse kohta. komisjon on paika pannud ka erinevad poliitilised meetmed selle kohta, kuidas edendada koolides ettevõtluse õpetamist, samuti on meil meetmed edasise ning elukestva õppe kohta. toon paar näidet, kõigepealt Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut, mis on olnud ettevõtluse hariduse pioneeriks kõrghariduse vallas. instituudi tudengid äh, võtavad ka ettevõtlusega äh, seotud kursuseid peale põhikursuste. teiseks, vastavalt selle raporti soovitusele äh, toetab ka OECD-ga koostöös välja tood-, töötatud algatust kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, millega edendatakse innovatiivsemat in-, innovatsiooni ja ettevõtlikkust. praegusel hetkel on meil umbes viissada kõrgharidust pakkuvat institutsiooni, kes sel-, mis sellesse programmi on kaasatud ning nende arv kasvab. kas te teate, et tänu Erasmus plussile äh, on üks viiest tudengist ehk viiskümmend viis tuhat tudengit äh, saanud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kasu praktikandi kohtadest. komisjon on loonud liite ettevõtete ning kõrgharidusinstitutsioonide vahel. komisjon tuli välja projektiga miniettevõtete loomiseks kaheteistkümne kahe, kahekümnes erinevas koolis viies liikmesriigis. ma lõpetan nüüd äh, näidete toomise, näiteid on veel palju me ei peaks rääkima enam sellest, mida komisjon on teinud, vaid mõtlema ka edasi. me peame toetama liikmesriike selles, et äh, ettevõtluse õpetamine üle Euroopa Liidu oleks veelgi tõhusam. esimene väljakutse meie ees ning sellest räägib ka, räägib ka raport, on IKT oskused. see on kriitilise tähtsusega sektor meie majanduses, eriti noorte inimeste jaoks. me peame leidma viise, kuidas seda, äh, selle äh, Äh, võimalusi kõige paremini meie noorte inimeste jaoks ära kasutada. teiseks, ettevõtlike os-, ettevõtlusalaste oskuste tunnustamine ka Euroopa tasandil, selleks, et äh, parandada ka liikuvust, see on väga tähtis. häid näiteid siinkohal on, aga jällegi me peame saavutama kriitilise massi, tagamaks, et äh, järjest rohkem õppekavasid võtab arvesse ka ettevõtluse õpetamist. auväärsed saadikud, minu arvates oleme me õigel teel. komisjon juba toetab seda, et liikmesriigid hakkaksid veelgi laiemalt koolides, ülikoolides õpetama ettevõtluspõhitõdesid, aga teha saab ja peabki veel rohkem. me peame öö, töötama edasi julgust öö, andvate tulemuste põhjal koos kolleegide Pletkovskaja Tysoniga lõpetuseks sooviksin rõhutada mitmete vabaühenduste ja ettevõtete ähm, kriitilist rolli. Nad mängivad meie ühiskonnas tähtsat osa ning võimaldavad äh, selles, selleski valdkonnas üsna kaugele edasi liikuda. aitäh! suur tänu, härra volinik, sellega on arutelu lõppenud, hääl-...